seda komisjon tegi ettepaneku tõlgendamaks kodukorra artiklite viis ja kakssada kümme kodukorras. sellekohane tekst on loetav päevakorras eh, täiskogu eh, koduleheküljel eh, ning Eh, kui selle tõlgendus, tõlgendus nimetatud, loetakse kinnitatuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon ega parlamendi liige, eh, eh, teatud hulk parlamendi liikmeid ei ole selle vastu, vastulause